valdkonnas meie fraktsiooni arvates äh, käitunud äh, sobivalt, te olete näidanud üles ka Euroopa Liidu poolset solidaarsust, näiteks Liibüa juhtumi puhul, nagu te ka ise ütlesite, need andmed, mida te täna meile tutvustasite, äh, selle üle võime uhkust tunda, kolm korda on suurenenud meie abi sellele, sellele riigile. Te rääkisite ka koordinatsioonist koordineerimisest välisteenistusega. täna pärastlõunal volinik Füüle tutvustab meile uut komisjoni teatist naabruspoliitika läbivaatamise kohta ja me väga loodame, et osa sellest teatisest räägiks ka nendest teemadest, mille eest olete vastutav just nimelt teie volinike kolleegiumis me rõõmustame ka komisjoni teatise üle, mille komisjon kiitis heaks äh, rändepoliitika osas ja suur osa sellest teatisest äh, puudutab jällegi teie pädevusvaldkonda, aga sellest ajast tahaks nüüd esitada kaks küsimust. esiteks, käimas on eelarvemenetlus, eile äh, kiitis komisjon heaks arvamuse, mis saadetakse edasi eelarvekomisjonile ja äh, kuidas mõistate teie eelarvealast olukorda, kindlasti teie vajadused ületavad kaugelt äh, teie käsutuses olevaid va-, äh, vahendeid, aga kuidas saaksime teile abiks olla eelarvemenetluse käigus, pidades silmas seda, et peame pidama kinni praegusest finantsraamistikust? ja kuidas teete koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, Punase Ristiga, ÜRO-ga, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga ja nii edasi, kas see koostöö on hea, me teame, et vahendid, mis Euroopa Liit suunab ÜRO erinevatesse agentuuridesse, on üsna suured ja me tahaksime, et te teeksite meile ülevaate sellest, et kui rahul te olete selle koostööga teiste rahvusvaheliste org- ja ÜRO agentuuridega, suur aitäh! suur tänu! järgmiseks äh, palun, palun kolleeg Gualtieri. Grazie, signora commissaria. suur tänu, proua volinik. suur tänu sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni poolt ja suur tänu väga huvitava ettekande eest. ja suur tänu koostöö eest parlamendiga. tahaksin teid ka isiklikult tänada selle arutelu võimaldamise eest. tahaksin minna nüüd tagasi ühe teema juurde, mida härra Danjean mainis siin ja kus te saate oma arvamust väljendada, ehk siis jutt käib suhetest välisteenistusega. ma arvan, et see on ajastu märk, et uus laiapõhjaline lähenemine on loodud olgu tegemist äh, komisjoni algatusega, või kaitse- ja julgeolekupoliitika ettevõtmisega. Euroopa Liit on nüüd ühendatud, meil ei ole rohkem sambaid, nii et me kasutame erinevaid instrumente, erinevaid poliitikaid äh, ellu rakendamaks meie ühist visiooni nii et ma hindan väga kõrgelt seda visiooni, mida te meile siin selgitasite. praktilisest küljest on alates sammaste ühendamisest olukord pisut keeruliseks muutunud. tooksin siin välja kaks punkti. kõigepealt Te rääkisite humanitaarabi juhtimisest väljaspool välisteenistust. loomulikult see on arusaadav, sest tegemist on Euroopa Liidu pädevusega, mitte välisteenistuse pädevusega. kuid kriisile reageerimine kus on erinevaid omavahel seotud aspekte, mida on omavahel raske erandada, olgu tegemist looduskatastroofi või inimeste poolt põhjustatud katastroofiga, millel on poliitilised tagajärjed. mõnikord asi algab looduskatastroofiga, kuid sellel on julgeoleku tagajärjed, nii et kõik olukorrad on väga keerulised. praktilisest aspektist seega, kuidas saab teatud struktuur komisjoni raames kriisile reageerida? ja välisteenistuse kriisijuhtimisnõukogu, kuidas nemad on sellega seotud, kuidas te arv-, mida te arvate sellest, et me peaksime looma mingisuguse kriisikeskuse, või jätkame me kahe erineva struktuuriga, mis logistilisest ja operatiivsest vaatepunktist on komisjoni juhtimise all või võib-olla meil õnnestuks need struktuurid omavahel ühendada? muidugi peame keskendama erinevate tüpoloogiate ja, ja õiguslike aluste kaitsmisele. mõnikord on tegemist ühenduse õigusliku alusega ja siis kasutame komisjoni teenistusi, mõnikord aga on nõukogu vastutav. võib-olla oleks parem, kui meil oleks üks struktuur tulevikus, mis oleks kõikide institutsioonide teenistuses loomulikult välisteenistus ei ole iseenesest institutsioon, ma mõtlen siin komisjoni, nõukogu ja parlamenti institutsioonide all meie näeme välisteenistust struktuurina, mis võiks kõikide institutsioonide teenistuses olla, sealhulgas ka komisjoni teenistuses. suur tänu, palun nüüd kolleeg Vaigl. Dobrodošla, gospa komissarka v.... suur tänu, tere tulemast, proua volinik, tere tulemast välisasjade komisjoni. ma olen väga tänulik selle eest, et te olete nii aktiivselt olnud kaasatud oma valdkonna töösse. ma arvan, et te olete lisanud ka oma isikliku panuse kõikide nende kriiside lahendamisse. praeguses olukorras olete oma positsioonil teinud suurepärast tööd. ma arvan, et meie arutelu näitab, et on olemas otsene side erinevate looduskatastroofide ja olukordade vahel, millega te tegelete, ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. me peame paremini koordineerima. vajadus paremini koordineerida tuleneb ka sellest, et praeguse mandaadi ajal on meil väga palju aktiivseid volinikke, kes püüavad oma valdkondades väga palju ära teha. kui me räägime humanitaarabist ja Euroopa Liidu kaasatusest selles valdkonnas, siis ühel või teisel moel tegeleme ka Euroopa Liidu kriisireageerimiskeskusega. ma toetan teie ideed luua õiguslik raamistik, et selline keskus saaks töötada. kui meil oleks selline keskus, siis me saaksime humanitaarabi vallas olla tõhusamad. me saaksime olla tõhusamad Euroopa Liiduna. meil on selgeid näiteid sellest, et Euroopa Liit võib olla uhke selle üle, mis on ära tehtud humanitaarabi vallas. mul on üks küsimus siiski. kuidas tsiviil- ja sõjaline aspekt on omavahel seotud? Sloveenias on praegu väga elav arutelu käimas selle üle, kas Sloveenia peaks olema kaasatud rohkem äh, kriisi reageerimist eh, olukorras, eh, aitama kaasa selles olukorras, kus paljud aafriklased eh, rändavad välja Euroopasse. meil on laev, mida saaks kasutada ka tsiviilmissioonideks ja meie valitsus on valmis osalema humanitaarkriisides osalemiseks kas teie arvates on selleks vajadus ja teiseks, kas selleks on võimalus olemas ja kolmandaks, kas on õiguslik raamistik, mis võimaldaks meil olla sellisel moel kaasatud? kui mitte, siis tahaksin paluda teil teha koostööd teiste volinikega, komisjoniga ja et te võiksite ühiselt ette näha ühtse Euroopa Euroopa lähenemise tsiviil- ja sõjalises valdkonnas, nii et me saaksime ühiselt reageerida kriisidele, aitäh! La risposta al commissario Georgieva. annan nüüd sõna proua volinikule. suur tänu küsimuste eest. härra Salafranca küsimused puudutasid põhiliselt kahte teemat, kõigepealt koordinatsioon välisteenistusega ja teiste volinikega nagu härra Füüle, härra Piibalgs või proua Malmström. me oleme väga palju teinud koostööd selles osas, mis puudutab äh, nende valdkondade identifitseerimist, mis on olulised kriisidele ja katastroofidele reageerimises. ja kui me kõik need töövaldkonnad komisjonis välja tõime, siis me identifitseerisime kakskümmend viis valdkonda kahekümne kuuest, mis olid sellega seotud. nii et ainuke, kes jäi sellest välja, oli konkurentsivolinik härra Almunia. see oli ainuke valdkond, kus me ei leidnud seost katastroofide ja kriisidega, sest kui me räägime ennetamisest, siis meil on vaja teatud väljaõpet ja nii edasi meie, kes me kasvasime üles kommunistliku režiimi raames, me teame, et kõik on võrdsed, kuid mõned on võrdsemad. meie jaoks need võrdsemad valdkonnad on välisteenistus, arengukoostöö ja siseasjad. Need on kolm valdkonda, millega meil on väga tugev koostöö. me oleme välja toonud oma prioriteedid ja oleme välja toonud, kus me saame koos midagi ära teha. ma tunnistan, et see töö on alles käimas, kuid me oleme siiski juba teatud edusamme teinud. näiteks proua Malmströmiga teeme tihedat koostööd praeguse Liibüa kriisi raames, kuid ka laiemalt identifitseerimaks, kuidas me saa-, meie uus kriisireageerimiskeskus saaks näiteks tema jaoks olla kasulik terrorismirünnakute puhul. ma võtan teie küsimust julgustusena veel rohkem ära teha. mis puudutab ÜRO agentuure, siis umbes nelikümmend protsenti meie tegevustest on seotud ka ÜRO tegevusega me toetame, me toetame OTSA tegevust ja Liibüa kriisi puhul on rahvusvaheline rändeorganisatsioon ja UNCR väga olulised, et inimesed saaksid oma kodumaale tagasi pöörduda. ÜRO agentuuridel on väga tõhus toimimisviis humanitaaralal ja me oleme püüdnud tagada konstruktiivset tööd. me teeme nendega koostööd, et keerukate kriiside ja suurte looduskatastroofide puhul kriisijuhtimist tõhusamaks muuta ja selle kvaliteeti, kvaliteeti parandada me püüame saavutada laiemat võimekust ja võimekust, mida oleks võimalik rakendada kahekümne nelja tunni jooksul pärast kriise. Liibüas on ÜRO-l väga spetsiifiline probleem, mis on seotud Iraagi kriisiga. see, et on väga raske saada ÜRO esindajatele turvalubasid riiki pääsemiseks. me oleme püüdnud koordineerida, nii et oma tööd tõhustada, kuid me püüame samas äh, turvaküsimustele leida küsimusi sest äh, on ju täiesti absurdne, et ÜRO esindajad ei saa olla seal, kus neid on kõige rohkem vaja. mis puudutab eelarvet, siis me oleme esitanud taotluse, et meie eelarve jääks miljardi euro raamesse, sest see on miinimum, mis meil on vaja oma töö tegemiseks. see põhineb ajaloolistel näitajatel. eelmisel aastal vee-, kulutasime üks koma üks miljardit eurot ja kui maailma äh, pangas on midagi aluseelarves, siis see on aluseelarves. kui iga aasta kulub nii palju, siis miks ma pean minema reservist raha võtma, kui see on ometigi osa aluseelarvest? meie aluseelarve sellel aastal on kaheksasada viiskümmend miljonit eurot. ja kindlasti peame ka reservist juurde ammutama ja me oleme seda juba teinud. kuid samas ütleme, et kriisireserv on kaitstud, et me ei tea ja ma olen täiesti sellel seisukohal, et me peame reservi suurendama, sest me ei tea, mida tulevik meile toob. reserv on hea selles mõttes, et kui meil seda vaja ei ole, siis me seda ei kasuta. ja ma olen eelarve suhtes väga ettevaatlik, kui me järgmine aasta tuleme teie juurde oma ettepanekuga, kuidas kriisijuhtimisega tegeleda, kuidas oma kulutusi hallata, siis on see väga keerukas. kuid me ei saa endale lubada seda, et meil ei ole piisavalt vahendeid, et teha ära see töö, mis meid ees ootab. härra Gualtierile vastuseks Te esitasite väga hea küsimuse, kas meil võiks olla üks kriisistruktuur, mis oleks kõigi teenistuses. ma olen külastanud liikmesriike ja suuremaid riike nagu Ühendriigid või Venemaa, et vaadata, kuidas seal toimitakse. ja üldine lähenemine tundub olevat ka kõige parem lähenemine, et üks kriisikeskus peaks tegelema tsiviilkaitse küsimusega ja humanitaarabiga. ja siis on ka poliitiline kriisikeskus. näiteks me nägime, kuidas president Obama oli Valges Majas oma kriisiruumis, kuid Fimas on tunduvalt parem kriisikeskus kui meil. me nägime äh, president Obamat oma kriisikeskuses, kui tegemist on looduskatastroofiga, sellepärast et erinevad mandaadid peavad olema väga selged ja humanitaarabi ja tsiviilkriisikeskusel on oma konkreetsed eesmärgid. ja FIMA võib minna ka sinna, kus on poliitilised ja sõjaväelised esindajad ja osaleda nende tegevuses ja me püüame samasugust lähenemist rakendada. Euroopas on ka väga oluline see, et meie teenistused reageerivad kriisidele ka Euroopa Liidu raames, näiteks üleujutused või punase muda kriis eelmisel aastal. kui Island ütleb, et neil on meie abi vaja, siis me saame kohe Islandile appi minna. seega on väga raske ühendada seda aspekti välisteenistusega, kuid Prantsusmaal, Itaalias, Ühendriikides ja Venemaal nägin, et looduskatastroofide humanitaarabi aspekti jaol, jaoks on oma kriisikeskus, see on seotud poliitilise aspektiga. meie peame aga tegema tööd sellel alal, et meil on erinevaid kriise nagu toiduainetega seotud kriisid või haigustega seotud kriisid. kui meil tekib selline suur kriis, siis luuakse väike keskus tulevikuks ja meil on mitmeid erinevaid väikseid kriisikeskusi nüüd ja me arutame selle üle nüüd, kas me võiksime need omavahel ühendada komisjonis ja kui meil peaks äh, selline keskus olema mitmes kohas esindatud, siis äh, muidugi võib see ka nii olla, kuid me peame äh, siin ratsionaalselt lähenema ja me räägime praegu läbi ka äh, härra Sepkovitšiga sellel teemal. ja me peame siin püüdma veel rohkem ära teha. härra Vaiglile vastuseks ma, mul on väga hea meel, et paljud inimesed rõhutavad nüüd koordineeritud Euroopa Liidu vastust ja mul on hea meel, et ka Sloveenias niimoodi arvatakse. ja vastuseks küsimusele, kas äh, kas mingi sõjaväelaev saab osaleda tsiviilabis? küsimus, kas äh, mingisugune raamistik on olemas? jah, Frontex. Frontexi rolliks ongi liikmesriikide taotlusel tagada julgeolek, kuid ka elude päästmise operatsioone, kui see peaks vajalikuks osutuma. ja äh, see toimib just liikmesriikide taotlusel, kui tekib mingisugune kriis, näiteks kui Itaalia meilt seda palub, siis see teie sõjalaev võib osaleda Frontexi operatsioonides. meie jaoks me kasutame sõjaväelisi vahendeid et abi viia tsiviiloperatsioonide raames kohale näiteks Pakistanis, äh, kuhu me viime sõjaväelennukitega abi või Liibüas, kus me kasutame sõjaväelaevu, et inimesi evakueerida või päästa. et evakueerida kolmandate riikide kodanikke küsimus on selles, et kõik see peab toimuma tsiviilvalve raames, nii et me ei muudaks humanitaarabi operatsioone sõjaväelisteks. me oleme ka suurepäraseid äh, suhteid rajanud Euroopa Liidu sõjaväeliste esindajatega ja mitmetel kordadel on nende ohvitserid saanud meie sideohvitserideks kriisiolukordades. nii et on väga hea, kui me saame liikmesriike tuua sellesse koordineeritud kriisidele reageerimisse, sest see tähendab, et me saame päästa rohkem elusid ja äh, toimetada kohale rohkem humanitaarabi. suur tänu jätkame sõnavõtuvooru proua Kill Nielseniga. suur tänu, lugupeetud proua volinik, suur aitäh selle väga hea ettekande eest ja tahaksin teid ühtlasi õnnitleda eh, sellepärast, et te nii, teid nimetati aasta volinikuks ja ma rõõmustan selle üle väga esimene küsimus puudutab sõjalist tsiviilset koostööd Euroopa Liidus. Te ütlesite, et tsiviilmissioonide jaoks ei ole piisavalt tsiviilpersonali. mida plaanite teha selleks, et seda olukorda parandada? Te ütlesite ka, et te käisite Palestiina territooriumil käisite ka Ida-Jeruusalemmi, Jeruusalemmas, kohtusite peredega, kes äh, visatakse järjepidevalt nende kodudest välja. inimesed äh, aetakse minema ka oma koduküladest ja villadest, äh, linnadest, rääkisite ka Gazast. ja ütlesid, et tegemist ei ole mitte looduskatastroofiga, vaid poliitilise probleemiga. mulle jäi eriti kõrva üks lause, mis te ütlesite, et humanitaarabi ei peaks olema poliitiline instrument, aga mul tekib siin küsimus Gaza blokaadi osas. tegemist on täiesti seadusevastase blokaadiga, mis on tekitanud katastroofilise eh, humanitaarolukorra. enne blok-, kaadi sõltusid Gaza elanikest kümme protsenti humanitaar- abist nüüd seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti ja tõesti, Euroopa Liit äh, maksab kõige selle eest, see summa, mis suunatakse humanitaarabina palestiinlastele, äh, sealhulgas ka inimestele, kes elavad erinevates põgenikelaagrites, on väga suur. ja kui me ei taha reservist raha juurde võtta, kohta, siis peab leidma poliitilise lahenduse sellele olukorrale, sest et olukord nii edasi kesta ei saa. tegemist on poliitilise probleemiga ja Euroopa Liit aga reageerib sellele humanitaarabiga. nii et äh, midagi peaks ikkagi ette võtma ja mitte äh, rahulduma vaid sellega ja ma siin vabandan, et äh, ma väljendun nii otseselt, aga me ei saa lihtsalt äh, rahulduda sellega, et me vaid räägime ja kahetseme midagi. peab ikkagi midagi Iisraeli äh, suhtes ette võtma ja selle ebaseadusliku blokaadi ning okupatsiooni suhtes. Äh, veel üks punkt, mis minu arvates on murettekitav, Euroopa Liit hetkel on jäämas ilma oma usaldusväärsusest Euroopa Liidu kodanike silmis, eriti just nimelt selles teemas. tundub, et selline poliitiline tegevusetus on täiesti arusaamatu ja järjest vähem vastuvõetav Euroopa Liidu kodanikele. nüüd äh, hakkab Gaza suunas liikuma uus äh, laevastik, äh, sinna kuuluvad viisteist laeva, tegemist on laevade pardal siis täiesti rahumeelsete kodanikega, kes tahavad lihtsalt mõista hukka, ka kaasa ebaseadusliku blokaadi ning nõuda kiiret oh, olukorra lahendamist, mis järjest tegelikult halveneb. ja ma kuulsin proua Ashtonit ütlemas, et see ei ole õige lahendus, võib-olla tõesti, aga kodanikuühiskond üritab lihtsalt täiesti inimlikult, ähm, ilma vägivallata reageerida olukorrale, mis on täiesti talumatu. mina ise olen viimastel kuudel käinud mitu korda kaasas äh, ja äh, see on tõesti täiesti talumatu, sest me näeme, kuidas äh, olukord järjest halveneb, nii et äh, mul oleks teile järgmine küsimus. proua Ashton ütles, et see laevastiku saatmine ei ole õige variant, sinna laevadele lähevad nii Euroopa Parlamendi saadikud kui kodanikuühiskonna esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad ma tahaksin teada, mida on teil plaanis teha selleks, et neid Euroopa kodanikke kaitsta ja et vältida seda, et ei leiaks aset uus äh, dramaatiline sündmus, nagu eelmisel aastal selle esimese laevastikuga. suur aitäh! suur aitäh, nüüd lugupeetud äh, härra Kaaler! suur tänu! võib-olla lihtsalt vastuseks eelkõnelejale, ma olen täiesti veendunud, et proua volinik kohe kindlasti ei kavatse oma teenistust ära kasutada poliitiliseks tegevuseks ja seepärast ei ole vaja ka ära oodata, mis ta vastab, aga ma ei taha talle muidugi ka sõnu suhu panna. suur tänu teie töörõõmu ja otsusekindluse eest, mida me oleme näinud sellest päevast peale, kui te töölt alustasite, on täiesti selge, et te teate, kuhu te soovite liikuda ja te tõesti tahate, et tegemist oleks peadirektoraadiga, mis lähtuks poliitikatest, mõtlete peaga, te teate täpselt, mida te soovite ja te teate ka täpselt, äh, millist lisandväärtust on vaja toota. nii palju siis komplimentidest nüüd üks üldine küsimus, mis puudutab neid erinevaid meetmeid, mis meil kasutada on. esiteks humanitaarabi, see toimib, see on kõik väga hea, pikaajalises perspektiivis on meil ka arenguabi võimalus äh, ja nüüd humanitaarabi ja arenguabi vahel on see niinimetatud ülesehitusperiood. ja minu arvates on probleemiks see, et komisjon ei rakenda oma meetmeid nii kiiresti, kui oleks vaja pärast seda, kui humanitaarabi on ära antud ja hakkab ülesehitusperiood. arenguabi andmine takerdub tihti, see võtab aasta-kaks-kolm aega, enne kui seda kasutama saab hakata, nii et äh, tegemist on ju meetmega, kuhu on veeretatud väga palju vahendeid ja nüüd minu küsimus, see, et meil on erinevad äh, meetmed ja erinevad reageerimisvõimalused, kas te olete sellest ka juba rääkinud, järele mõelnud ja kas te olete nõus alustama arutelu just selle küsimuse üle, nimelt et äh, lihtsalt, et pärast seda, kui teie olete oma töö lõpetanud, andnud humanitaarabi, et pärast seda oleks ka piisavalt vahendeid olemas, et äh, tehtud tööd jätkata. ja siis konkreetne küsimus Liibüa kohta. Te ütlesite, et EUFOR on valmis, aga teda kasutatakse ainult siis, kui humanitaarabi ei ole võimalik anda koha peal. ja otsuse selle kohta võtab vastu NATO selle võtab vastu Otsa, kas te arvate, et Otsa on sõltumatu, et seal poliitilisi huvisid üksteise vastu välja ei mängita, näiteks Venemaa või Na-, või Hiina, et nad võivad äh, veto peale panna ja kas te arvate, et äh, ainult Otsa üksi saab otsustada seda, et humanitaarabi ei ole enam võimalik anda või võib äkki juhtuda nii, et ütlete, et me ei saa enam, ei ole võimalik, aga Otšar ei võta otsust vastu, nii et kas te saaksite siis ka euforit kasutada ilma Otšari otsuseta? suur aitäh härra Kaalerile, viimaseks sõnavõtjaks on härra Kirillov. suur tänu, härra esimees, lugupeetud proua volinik, mulle avaldas väga muljet teie põnev ettekanne ning ka need suured väljakutsed, millega peate silmitsi seisma ja teinekord olete te, ei ole te kuigi ettevalmistunud selleks. nüüd selleks, et selleks olla ettevalmistunud, ongi vaja Euroopa Liidu lähenemist. mul oleks teile kaks küsimust. esiteks võtan sõnasabast kinni eelkõnelejal, kes rääkis Liibüast ja ma ei räägi siin välispoliitilistest kohustustest, aga kui rääkida nüüd ligipääsust eh, inimestele, kes on eh, ümber piiratud, siis on Tripolist idas eh, tohutu hulk inimesi, kes kaks kuud juba nõuavad abi, paluvad meeleheitlikult abi. ja Liibüa on väga huvitav sõjalis-tsiviilkoostöö näiteks, me ei saa jalga nii-öelda Liibüa territooriumile maha panna aga millised on võimalused äh, kõige, kõige kehvematel juhtudel äh, visata lennukitelt alla abipakke, toidupakke ja ka ravimeid? ja teine küsimus on palju lihtsam, aga nüüd äh, iga kord, kui midagi juhtub, siis on olukord täpselt samasugune mida me teeme ikkagi Euroopa Liidu tasemel idapoolsete riikidega, sest et see on väga oluline meie kodanikel, nad tahavad näha solidaarsust ka omaenda piirides ja väga kerge on ju äh, ühtset äh, lähenemist välja töötada ja näidata, et Euroopa Liit on ühtne. ja kodanikud seega näeksid ka, mida me teeme, ikka ja jälle juhtub äh, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, nõu-, ta paluvad midagi äh, Euroopa Liidust väljaspool asuvatest riikidest, Kreeka näiteks, Venemaalt ja nii edasi. see ei ole mingisugune katastroof, aga sellel on ikkagi poliitilised tagajärjed, aitäh. Teil on sõna vastusteks. vastuseks küsimusele proua Kill Nilsenile kõigepealt laiemalt, kas meil on nii-öelda sõjalist tsiviildoktriin selles osas, et kuidas me üldse tööd teeme, jah, meil on see olemas ja see põhineb kolmel põhimõttel. esiteks ÜRO juhised selle kohta, kuidas tsiviilsõjaline koostöö üldse toimib ja meie siin Euroopa Liidus peame nendest juhistest kinni pidama kõigepealt äh, see, et sõjalisi vahendeid kasutatakse kõige viimasena ja et humanitaarabi äh, pakutakse tsiviilkontrolli all. me tahame alati kasutada ära kõik võimalikud äh, variandid selleks, et äh, aidata inimesi võimalikult neutraalselt, see on abiks ka humanitaartöötajatele. tegemist on ühe kõige ohtlikuma ametiga maailmas. eelmisel aastal hukkus äh, rohkem humanitaartöötajaid kui ÜRO rahuvalvajaid ja sel aastal ilmselt äh, läheb samamoodi selline lähenemine on vajalik, sest et kui me nii ei käitu, siis me loome väga õudsad näited või eeskujud inimestele, mida nad siis saavad pärast ära kasutada, et kohtades näiteks Sudaanis või kus iganes, kus toimub absoluutselt kohutavaid asju, siis kui me ise ei ole piisavalt distsiplineeritud, et juhistest kinni pidada, siis äh, ei ole see kellelegi kasulik. teiseks, meil on omaenda Euroopa Liidu kokkulepe humanitaarabi osas ja kolmandaks mineviku pretsedendid ju näitavad juba seda, kuidas me oleme kasutanud põhimõtet, et sõjalisi vahendeid kasutatakse vaid äh, viimasel võimalusel. olukord on iga kord loomulikult erinev, aga me õpime kõikidest erijuhtumitest kui ma käisin Palestiina okupeeritud territooriumil ja ka Iisraelis humanitaarabi volinikuna, siis ma tahan anda tugevama hääle kõige haavatavamatele inimestele. ja kuuskümmend kaks protsenti läänekaldast, seal elavad ähm, enamasti rändrahvad, seal elab üsna vähe inimesi ja põhiliselt nõuan ma seda, et palun rahuldage meie taotlused selleks, et äh, saaksime seal midagi ära teha. Ida-Jeruusalemmas on need pered, äh, vanemad inimesed, kes visatakse kodudest välja ja Gaza sektoris paraku on olukord halvenenud Äh, juun-, järg-, eelmise aasta juunis äh, Iisraeli olukorra lõdvendamine on olukorda parandanud, aga on ikkagi vaja tagada see, et toit jõuaks äh, kerge vaevaga Gaza sektorisse, aga ikkagi suured piirangud on peal, majandustegevus laieneda ei saa, humanitaarabi oleks võimalik seda saata siis, kui ligipääs Gaza sektorisse ka tagatakse minu töö seisneb selles, et olla kindel, et meie abi on suunatud õigesse kohta ja jah, see on praegu täiesti õiges kohas ja see suunatakse ko-, kodanike kaitsmisele, ehm, kaitstakse kõige haavatavamaid, et aidata inimestel maksta üüri, kui nad pole seda kuus kuud suutnud teha, selleks et nad lõpuks tänaval ei peaks elama ma ei arva, et siin oleks vaja poliitilisi läbirääkimisi selleks, et töö oleks tulemuslik, minul jäi mulje, et Palestiina rahvas ja juhid tahavad edasi liikuda, ehk siis septembris näeb, kas nad seda teevad või mitte ja Iisraelist samuti jäi mulje, et äh, riigijuhid äh, alles ähm, närivad äh, seda läbi seal, et mis need Araabia maade sündmused siis tegelikult tähendavad ma käisin ühes neist küladest, kus, mida on pommitatud palju kordi Gaza sektoris ja lapsed mängivad seal äh, sõjaväepunkrites. see ei ole ju täiesti eriti normaalne. aga minu peamiseks mureks on see, et nii palju palestiinlasi kannatavad ja ma olen üritanud veidi seda olukorda leevendada, aga lahendus tegelikult peaks olema poliitiline. härra Kaaler, kõigepealt suur aitäh, et tunnustasite minu töötajate head tööd, tegemist on tõesti suurepäraste inimestega, kolmsada inimest, kes teevad tööd üle terve maailma, okupeeritud territooriumidel, Jeemenis, Sudaanis, Darfuris, tegemist on tõesti väga vaprate naiste ja meestega ja loomulikult tuleb neid toetada selles, mida nad teevad. oleme teiega täiesti nõus selles osas, et praegu on võimalik humanitaarabi väga eh, kiiresti saata ja äh, mina olen ainuke volinik, kes saab otsuse teha kahekümne nelja tunni jooksul ja paraku väga tihti peangi selliseid otsuseid tegema. aga meie töö piirdub kuue kuni üheksa kuuga, teinekord teeme ka veidi kauemaks, aga arenguinstrumendid äh, jällegi tulevad kasutusele nii aeglaselt, et seal tekib vahepeal lünk. ja äh, me oleme härra Piipalksiga pannud paika kaks prioriteeti, humanitaarabi peaks olema seotud ülesehitustööga ja mul on tunne, et sealt üks instrument puudu, meil peaks olema selline paindlik instrument, mis täidaks selle lünga. see kestaks siis äh, esialgsest ülesehitustööst alates ja looks sellise seose humanitaarabi ülesehitusega äh, põgenikelaagrites oleme juba aastaid inimesi toitnud, lausa seitse aastat, aga mingisugust lootust me neile ei paku, sest et äh, see ei ole elude päästmine ega, ega ka laste päästmine, sest me päästame siin inimeste, anname inimestele elu, mis ei vääri üldse elamist. härra Piivak sellest väga tihti nüüd ka räägib, aga enamasti öeldakse mulle ikka, et ei, ei uusi instrumente, ei, ei taha mingeid uusi instrumente, ma ei tea, milline teie õiguskultuur siin on, aga kui me tahame tõesti olla inimeste teenistuses, siis me peame äh, looma ka vastava äh, rahastamise, sest et muidu juhtub äh, ikka ja jälle, et kui humanitaartöö lõpeb, siis kellegi teine neid ei asenda. nüüd aga positiivsemalt on ka äh, oleme äh, äh, määranud kindlaks teatud juhtumid, mille puhul saame teha koostööd härra Piibalksiga, näiteks ähm, äh, Cote d'Ivoire, sada kaheksakümmend miljonit eurot arengukoostööd ja meie poolt oma vahendid, nii et üritame siis teha selles osas koostööd ja siis anname teile hiljem teada, kas see läks edukalt. ja härra Kirillovi küsimusele vastuseks mõttelõng kadus käest. ja Otsa küsimus, seda ma mäletan, aga seal oli kaks küsimust, esiteks, kas Otsa otsustab Eufori üle ja vabandan, küsimused läksid äh, natukene segamini, et kes mida küsis otsa ja selle osas, kes otsustab eufoori üle. hetkel on veel humanitaartöö osas siiski ligipääs olemas, see on küll väga piiratud ja keeruline, aga see on meil olemas. otsa peab läbirääkimisi selle üle, et saaks öö, võtta sisse humanitaarklausli, mis võimaldaks rahvusvahelist humanitaarabi, ehk siis näeb, kas neil läheb see edukalt või mitte esiteks tuleb tagada ligipääs ja loodetavalt see ka laieneb, seda tööd peame jätkama, teiseks aga, mis saab siis, kui otsa otsustab EUFOR-i kasutada praeguse mandaadi raames, mandaat, mida piirab põhimõte, et ei tohi Liibüa territooriumile astuda mida saavad nemad teha, mida praegused praegu sõjaväeliselt teha ei saa. kui nüüd just ei muudeta resolutsiooni, mis on ju väga ebatõenäoline, mis võimaldaks ka kohalolekut äh, maal, siis äh, seatakse sellega tohutud takistused. jah, tõesti väga hea, et on veel üks variant, veel üks võimalus, sest et nemad saavad teha ka veidi teistsuguseid asju, aga me peaksime rõhuma ikkagi mm, ligipääsule humanitaartöö tarvis. härra Kirillov. siiamaani me ei ole palunud NATO-l visata alla humanitaarabi sest et Gaddafi kontrollitud territooriumil, kui me sinna midagi alla viskame, siis pole meil aimugi, kelle kätte see satub ja ilmselt satub see pigem Gaddafi kätesse ja sõjaväe kätesse, kes on siis ilmselt esimesena koha peal. ja ma palun siin konfidentsiaalsust ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja mõned teised inimõiguste organisatsioonid on käinud koha peal, nad on jõudnud inimesteni. Nad väga laialt seda ei reklaami, sest et nad muretsevad oma turvalisuse pärast ja nad ei taha äh, Gaddafi liigset tähelepanu sellele, millega nemad seal tegelevad, nii et see ligipääs on väga piiratud. Äh, aga äh, olemas see on härra Kirillovi teine küsimus, ma tahaksin siin just pöörda parlamendi poole, sest et teie äh, soovisite lisavõimekust selleks, et võidelda metsatulekahjude vastu. nüüd äh, peame asja üle vaatama ja mõtlema, kuidas edasi minna liikmesriigid on suurendanud oma võimekust, aga tegelikult ei ole siin midagi ju valesti, kui paluda abi Venemaalt. Venemaa on metsatulekahjude vastu väga hästi varustatud ja kui ma käisin Venemaal ja rääkisin seal ka ministriga, siis rääkisime sellest, et kuidas jõuda koostöölepeteni. aga ma olen teiega selles osas nõus, et äh, siseriiklikult äh, solidaarsuse osas on meil veel pikk tee käia ja kui võin, siis äh, esitaksin üleskutse Euroopa Parlamendile, meil oleks vaja luua solidaarsusfond, mis tähendaks seda, et kui äh, nüüd leiab aset katastroof, siis kõik liikmesriigid panustaksid sellesse fondi null koma kuue protsendiga oma SKT-st, aga idee on väga hea, aga tegelikult läheb terve igavik mööda, enne kui see raha tegelikult meieni ka jõuab. eelmisel aastal äh, Äh, Bulgaaria üleujutused äh, läksid edasi Moldovasse ja mina saan kahekümne nelja tunni jooksul, kahekümne nelja tunniga anda neile viis äh, miljonit eurot, aga Rumeeniale ma ei saa seda anda, nii et see on ju täiesti absurdne. selline solidaarsusfond peaks olemas olema ja see peaks tagama kiire rahastamise ja see näitaks, et me omavahel oleme sama solidaarsed kui ülejäänud maailmaga nii et pikk tee tõesti on veel käia Euroopa Liidu sees, aga ma ei tahaks äh, piirduda siin vaid Euroopa Liidu vahenditega looduskatastroofidega hakkama saades, vaid ka teiste vahenditega, näiteks Austraalia, kui neil seal on talv, siis on meil suvi ja meil oleks võimalik nende vahendid tuua oma suveks siia ja saata nende suveks jälle sinna. nii et see on üks koostöövariant, mille üle me praegu arutame, maailm on lihtsalt nii ettearvamatu, me kunagi ei tea, milline on järgmine loodusõnnetus ja seega peaksime koostööle lähenema ülemaailmselt. aitäh! suur tänu! härra Danjon saab sõna, palun. suur tänu teile, proua volinik, suur aitäh teie sõnavõtu suure selguse eest, kindlasti eh, kõik eh, tunnevad suurt huvi teie vastuste vastu, mis olid ka väga detailsed, äh, rääkisite sellest, et äh, inimlike või looduskatastroofide, katastroofe ei tohiks äh, politiseerida, jah, aga Euroopa Liidus kujutavad need ikkagi meie kodanike silmis väga tugevaid poliitilisi tegusid ja nagu härra Kirillov ja härra Salafranca ütlesid, siis peame ikkagi olema teadlikud ka sellest, et praegusel hetkel, kui rahaliselt, majanduslikult, poliitiliselt äh, ja nii edasi, on teinekord Euroopa Liidul raske näidata üles oma täielikku solidaarsust. siis tegelikult teie oma pädevusvaldkonnas äh, saate näidata Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on olemas, Euroopa solidaarsus on olemas ja et see töötab. nii et teil on tõesti suur roll siin mängida ja täna näitasid üles äh, tõelist otsusekindlust ja me loodame, et me näeme seda ka Äh, teie mõningate kolleegide juures, äh, olgu tegemist siis tsiviilküsimustes või sõjalistes küsimustes, näiteks Liibüaga seo-, seoses, nii et suur aitäh teie töö eest ja tulge ikka jälle meile külla! Colleghi, prima di passare al punto 12. kallid kolleegid, enne kui läheme päevakorrapunkti number kaksteist juurde, mis puudutab tagasisidet meie ad hoc delegatsiooni visiidi kohta Albaaniasse, tagasisidet peaks andma härra Eduard Kukan, tahaksin siin tervitada äh, saadikuid Bosnia-Hertsegoviinast, kas te võiksite mulle käega näidata, kus te istute, tervitan teid kõiki siin Euroopa Parlamendis. me töötame ju koos parlamentidega teie regioonist, meie jaoks on see piirkond suures prioriteediks ja te olete täna siia tulnud, näitab, kui suur on teie huvi Euroopa vastu. ja tahan teile veel ilusat päeva siin meie komisjonis soovida nii, tuleme kuuendast kuni üheksanda maini Albaanias käinud delegatsiooni visiidi juurde, seal toimusid kohalikud valits-, valimised ja me oleme murega jälginud olukorra arenemist, pinged riigis suurenevad ja ka Tiranas toimusid avalikud protestid natukene aega tagasi. härra Barroso ja volinik Füüle otsustasid, et nad lükkavad oma visiidi Albaaniasse määramata ajaks edasi. härra Kukan oli väga diplomaatiline ja ka tõhus delegatsiooni juht seal kohapeal ja ma paluksingi, et annaksid meile nüüd ülevaate. suur tänu, härra esimees! kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege erinevatest fraktsioonidest, et neile pakkusid huvi need kohalikud valimised ja et nad saatsid meid sellel visiidil. Euroopa Parlament otsustas ad hoc delegatsiooni Albaaniasse saata selleks, et jälgida kohalikke valimisi, toimusid kaheksandal mail. ad hoc delegatsioon tähendas seda, et tegemist oli piiratud arvu liikmetega ja ja ka tegemist oli piiratud äh, vaatlusmissiooniga. mina siis Juta Steinbrück äh,, härra Samartšakos ja Mihhail Tremopolu rohelist äh,, Kreekast olid siis äh, liikmed ja me soovisime kohtuda põhiliste poliitiliste juhtidega ja tsiviil- ühiskonna esindajatega valimispäeval käia valimisjaoskondades valimispäeval ja pärast äh, seda anda komisjonile, välisasjade komisjonile meie muljeid edasi, aga me ei tahtnud hinnata valimisprotsessi ennast, seda siis vastavalt äh, härra Puuseki kirjale. miks me läksime Albaaniasse? me kohtusime enne mitmete osapooltega, parteijuhtidega, Euroopa Liidu delegatsiooniga ja ka diplomaatiliste esinduste, meedia esindajatega, tsiviilühiskonna esindajatega. arutelude käigus äh, me kuulsime poliitilistest pingetest äh, ja ka valimiskampaania polariseerimisest sotsiaaldemokraatlik operatsioon väitis, et ähm, avaliku sektori ähm, ametnikke seatakse surve alla ja et valimisi võltsitakse. käisime mitmetes valimisjaoskondades äh, Tiranas ja mujal ja ma võin teile öelda, et valimisprotseduur oli korralik ja äh, hästi administreeritud. seda tervitasid delegatsiooni liikmed, mõeldes just sellele polariseerunud olukorrale ja polariseeritud valimiskampaaniale Albaanias. me nägime mitmeid äh, probleeme valimistel, neid tasub ka ära mainida, me nägime äh, perekonna hääletamist me nägime, et valimisjaoskondade avamise sulgemisaegadest ei peetud kinni. peale selle häälte lugemine toimus ähm, kesktasandil, see tõi endaga kaasa probleeme ja viivitusi eriti Tiranas oli näha probleeme ja esialgsed tulemused avaldati neljateistkümnendal mail. ja probleem oli sotsiaaldemokraatliku kandidaadi häältega. valimispäeval me nägime, et valimised toimusid korralikult ja rahumeelselt, nagu ma juba mainisin OSCE-ODR-i valimismissiooni soovituste elluviimine aga aitaks valimisprotsessi paremaks muuta. tahaksin mainida, et kõik Albaania osapooled tervitasid Euroopa Parlamendi kohalolu ja ma usun, et rahvusvahelise kogukonna vaatlejate kohalolek oli tõesti tähtis ja vajalik. me täitsime oma mandaadiga antud ülesanded, kuid arengud seal riigis pärast valimispäeva näitavad, et meil tuleb olukorda ka edasi jälgida. järeldusi tehes valimispäevast näeme me, et olukord riigis siiski halveneb. eriti Äh, halvaks läks olukord pärast seda, kui valimiste keskkomisjon neljateistkümnendal mail tulemused avaldas. Tiranas äh, mitmed äh, kodanikuühiskonna esindajad nõudsid häälte ülelugemist ja eriti paluti üle vaadata need hääled, mida ei loetud, kuna need olevat pandud valedesse valimiskastidesse. lõplike tulemuste väljakuulutamine Tiranas seetõttu viibis ja olukord muutus eriti pingeliseks eriti pärast seda, kui Keskvalimiskomisjon teatas valimistulemused Tiranas äh, avaldas opositsioon äh, protesti USA suursaadik, mitmed muud suursaadikud, OSCE esindaja härra Volvart äh, üritavad nüüd kohtuda mõlema poliitilise partei juhtidega, paludes äh, et olukorda hoitakse kontrolli all. pärast seda, kui hääled ületi loed, siis selgus, et Paša kaotas kaheksakümne ühe häälega teine pool on aga palunud, et nad võiksid oma protestid esitada. nüüd kohus peab otsustama nende protestide üle ja tema otsused on lõplikud, seega siiamaani pole võimalik lõplikke tulemusi välja kuulutada. mõned märkused selleks, et oma isiklikku arvamust avaldada. me kõik teame, et olukord Albaanias on pikka aega öö, olnud raske, poliitiline usaldamatus on suur, lõhe poliitikute ja muu ühiskonna vahel on suur Albaania valimised näitasid, et inimesi huvitab riigi saatus ja selle tulevik. Need valimised oleksid pidanud näitama poliitilist küpsust, Albaania juhtide poliitilist küpsust ja valimised oleks pidanud läbi viima rahv-, kõrgete rahvusvaheliste standarditega kooskõlas. kuid kahjuks minu mulje on selline, et äh, olukord on halvenenud ja ja see toob veel kord välja pikaajalised äh, probleemid äh, demokraatlikes protsessides Albaanias. ei olda võimelised läbi viima poliitilist dialoogi, leida kompromisslahendusi ja pidada kinni põhilistest demokraatlikest põhimõtetest mil-, mulle valmistab muret, et need valimised ei aita Albaanial üle saada poliitilisest patiseisust. ma tean, et see ei kõla optimistlikult. kõige hullemaks variandiks oleks see, kui poliitiline patiseis veelgi pikeneks. ma oleks maailma kõige õnnelikum mees, kui tulevased arengud näitaksid, et ma eksin sest ma tõesti soovin Albaaniale head. valimiste õiguslik pool kohe kindlasti tõstatab mitmeid küsimusi, kuid nendele küsimustele peaksid vastama eksperdid ja vastavad institutsioonid. kuid poliitiline stabiilsus või ebastabiilsus selles äh, riigis peaks olema poliitiliste parteide, poliitiliste juhtide kätes praeguses olukorras Euroopa Parlament saab aidata ainult siis, kui me räägime ühel häälel ja seda häält peaks koordineerima ka Euroopa Komisjoni ja nõukoguga. ja me peaksime arvestama riigi huvidega ning tema kodanike huvidega, sest ma olen veendunud, et Albaania rahvas on väärinud parimat, suur tänu! suur tänu! ho due, due ehm, relatori ombra. on kaks variraportööri. Mikael Tremopolos ja Tšuntis. Teie nimed on ka minu nimekirjas. härra Kasuliidis ka. kõigepealt Mikael Tremopolos, palun. ja siis saab sõna Huntis suur tänu, härra esimees. mina kuulusin nende hulka, kes ka käisid kohapeal Euroopa Parlamendi esindajana kohalikel valimistel Albaanias. ma, mul oli võimalik võrrelda praegusi valimisi varasematega, sest üheksakümnendast aastast äh, olen mitmeid kordi rääkinud, käinud Albaanias, äh, käisin üheksakümne kolmandal aastal valimisvaatlusmissioonil ja ka nüüd siis. ja see, mida härra Kukan praegusel hetkel ütles, sellele tahaksin paari asja lisada. nimelt üksikasjade kohta, me sõitsime sinna üheskoos kohale Tiranasse ja ka teistesse riigi osadesse ja vaatlesime siis äh, valimisi, käisime valimisjaoskondades. Albaanias tuleb tõesti veel väga palju ära teha. selleks, et äh, mineviku varjudest äh, jagu saada. minevikus oli ju tihti nii, et teatud valimised või tegelikult ka teatud hõimud mängisid juhtivat rolli äh, sellisest olukorrast tuleb üle saada selleks, et Albaanias saaks moodustada kaasaegne ühiskond ja et olukord saaks kiiresti paraneda. tahaksin veel lisada mõned äh, punktid äh, sellele, mida härra Kukan juba mainis. nimelt äh, oli plakateid, kus kodanikke kutsuti üles mitte minna valima terve perekonnaga ja hääletada ühe kandidaadi poolt ja see tundub meie jaoks täiesti mõistetamatu. aga meie tegelikult seal kohapeal nägime ja meile selgitati, et varem olevat see olnud palju tavalisem, et perekonna pea, isa siis tavaliselt äh, võttis kolm passi või isikutunnistust kaasa, läks valimisjaoskonda ja hääletas kogu perekonna eest. valimisjaoskonnad olid korraldatud niimoodi, et äh, tõesti oli võimalik näha, kuidas äh, hääletati ja tihti äh, abikaasad läksid koos ühte, ühte valimiskabiini või siis ka poeg ja tütar läksid ühte valimiskabiini ja tihti oli võimalik ka teada, kelle poolt hääletati. nii et lõpuni oli võimalik mõjutada valimisotsust äh, ja tihti ka kasutati mobiiltelefone selleks, et teada saada, kelle poolt hääletati me nägime tihti mobiiltelefonide kasutamist selleks, et näiteks teha pilte hääletussedelitest ja tihti oli siis võimalik inimestel tõestada, kelle poolt nad hääletasid, oli ainult üks hääletussedel, seal olid kirjas kõik parteid ja, ja siis tehtud pildiga oli inimestel võimalik hiljem tõestada, kelle poolt nad hääletasid. ja siis selle mobiiltelefoniga tehtud fotoga oli võimalik siis äh, kodanikul öö, äh, äh, oma tööandjale tõestada, kelle poolt ta hääletas. ja peale selle nägime me, et kasutati ka tinti sõrmede märgistamiseks ja meile selgitati, et Äh, meile öeldi, et seda kasutati selleks, et inimesed ei valiks mitmes valimisjaoskonnas. esimeses valimisjaoskonnas, kus me seda nägime, nägime, et osad inimesed siiski ei lasknud oma sõrmi ära märgistada, siis me küsisime, et mis lahti ja meile öeldi, et see tint, mida meie siin kasutame, on nähtamatu. aga tegelikult lihtsalt unustati inimeste sõrmed tindiga märgistada. ja siis ma palusin, et äh, ma tahan ka saada sellist märki oma sõrmele ja ma sain. ja viie, ma arvan, mul läks umbes viis sekundit, et oma süljega see märk maha pesta ja mul oleks olnud võimalik siis minna vabalt mõnda teise valimisjaoskonda ja seal uuesti hääletada. härra Kukan vist ei üritanud seda tinti maha pesta ja tal oli võimalik seda tindist näppu veel ka järgmisel päeval näha siis me tõesti käisime erinevates regioonides, et näha, mis täpselt toimub. usaldamatus oli väga suur, kõigil oli võimalik valimistulemust küsimuse alla seada, edasi kaevata ja väga paljud äh, kasutasid seda võimalust. tegemist on väga keerulise protseduuriga, mida ma mõne, üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis näinud pole nimelt, et äh, öeldakse, et see keeruline süsteem peaks läbipaistvuse eest hoolitsema, aga ma kardan, et asjad on hoopis vastupidi. probleemiks on hoopis poliitiline kultuur. ma loodan, et tõesti on võimalik teha ja tulevikus samme selleks, et äh, aidata seda riiki, aidata tal tõesti korralikuks Euroopa riigiks saada. suur tänu kallis kolleeg. üheksakümne kolmandal aastal olin ka mina seal kohal, jah, me olime siis kõik palju nooremad, aga me käisime Albaania valimisi vaatlemas toona. nüüd äh, Albaania raportöör, palun, härra Šuntis ja suur tänu. kallid kolleegid mina tahaksin härra Tremopolust ja härra Kukani südamlikult tänada, nagu ka kõiki teisi kolleege, kes aitasid meil Euroopa Parlamendi delegatsiooni visiiti Albaaniasse korraldada. me käisime siis viimaseid valimisi vaatlemas, selleks, et teile aru anda. minu arvates oli näha kahte asja, saame teha kaks järeldust esiteks, tegemist on väga hea süsteemiga. me eile ju rääkisime ka siin Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonidest kolmandates riikides ja ütlesime, et nende valimisvaatluste puhul on väga tähtis kontrollida just valimisprotseduuride objektiivsust. aga nagu me nägime, sellel protseduuril on ka oma piirid, härra Kukan, härra Tremopoulos äh, ei näinudki mitte kõiki probleeme, oli väga hea, et nad olid seal kohal ja sellel on kohe kindlasti ka oma tähendus, kuid igal vaatusel on ka omad piirid ja need äh, sündmused, mida nad siin kirjeldasid äh, ja see, et tõesti valimiskorda äh, rikuti, ausad valimised ei toiminud ja see näitab väga hästi, et kogu valimisprotseduuris on vaja veel mitmeid asju muuta selleks, et me saaksime öelda, et valimised olid ausad, läbipaistvad ja sõltumatud. ma arvan, et tegemist on tõesti Albaania poliitiliste jõudude probleemiga. meie võib-olla peaksime Albaaniale südamele panema, et nad peaksid valimisi lihtsustama, sest iga kord, kui valimised Albaanias toimuvad, kasutatakse ühte sama menetlust ning äh, alati on võimalik tulemused edasi kaevata ja tundub, et inimesed kasutavad seda võimalust ka ohtralt, sellepärast et äh, valimismenetlus on nii keeruline. kui me räägime siin poliitilise elu demokratiseerimisest Albaanias ja kui me seda ka soovime saavutada, siis meil tuleb tegelikult ikkagi hoolitseda selle eest, me, et Almaaniale ka Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi alati äh, silmapiirile toome. Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonid tõesti peaksid iga kord toonitama Albaaniale Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi, kuid viitama sellele, et selleks, et liikmeks saada, peab Albaania tegema tõsiseid samme paremuse poole. praegune olukord näitab, et kõik poliitilised osapooled kannavad vastutust praeguse olukorra eest, muidugi kaks kõige suuremat parteid kõige rohkem, kuid meie peaksime survet avaldama poliitilise dialoogi alustamiseks sellest, et riik sellest tupikseisust välja tuua kohalikud valimised ei aidanud kriisi lahendada, härra Kukan ütles ju, et pigem olukord muutus veelgi pingelisemaks. ja me näeme ju praegu juba maja, Albaanias majandusliku kriisi tugevnemist ja seda nii sisemiste majanduslike probleemide tõsinemise tõttu kui ka sellepärast, et äh, naaberriigid on kriisist räsitud ja kui nüüd poliitiline ja majanduslik kriis korraga lahvatavad, siis äh, äh istub Albaania püssi rohutünnil. me tõesti peame toetama Albaaniat ja see on kõige parem, mida me praegu Albaania rahva jaoks teha saame. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Postinaru, palun! kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt kõiki teid tänuda toetuse ja solidaarsuse eest, mida te mulle näitasite, kui, kui mind rünnati ja sain kirjaga president Buusekilt, kus ta kuulutas vastuvõetamatuks proua Topali käit-, käitumise ja selle kuidas olukorda käsitleti. kui me vaatame nüüd Albaanias toimuvat, siis kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tsiteerida vaheraportit äh, OSCE poolt ja tahaksin tsiteerida ainult üht lauset kaheksateistkümnendal mail pärast hääletamist hoolimata sellest, et lõplikku otsust ei langetatud, hakati avama kuutkümmend valimiskasti, mida oli palutud avada ja selleks, et Tirana linnapea valimist tulemusi kindlaks määrata, kuid või selle õiguslik alus ei olnud OSCE-le selge. härra Füüle ja proua Ashton kordasid sedasama, kuid nad ütlesid, et selle otsuse legaalne aspekt oli tõesti murettekitav ja et Euroopa Liidu eksperdid eeldavad, et äh, apellatsiooniprotseduur on sõltumatu ja vastavuses olemasoleva õigusliku raamastikuga. kutsun teid kõiki üles meelde tuletama, et eelmisel aastal, kui sotsialistid kutsusid üles valimiskaste uuesti avama, siis öeldi meile, et see on vastuvõetamatu, põhiseadusega keelatud ja meie leppisime sellega. elagu konstitutsioon. me peame põhiseadusega leppima, sest see on igasuguse demokraatliku riigi õiguslikuks aluseks, kuid nüüd tundub, et see nii enam ei ole. kolmandaks valitsus otsustas uuesti avada mitte kõiki valmiskaste Tiranas, vaid ainult mõned, ainult mõned, mille kohta öeldi, et äh, ühel erakonnal oli ülekaal seal ja siin tahaksin samuti ar-, kutsuda teid üles arvesse võtma, et selline menetlus on täiesti enneolematu. miks? ühes li-, valimisjaot-, jaoskonnas leiti üle kahesaja valimissedeli, rohkem kui seal oli valijaid. kuidas selline asi saab üldse Tiranas juhtuda? siis otsustati samasse kasti panna valimissedelid, kus hääletati Tirana linnanõukogu ja väiksematu linnaosanõukogude üle ja kõik pandi ühte valimiskasti ilma mingisuguse õigusliku aluseta. ja lõpuks tahaksin, et te võtaksite arvesse ka ja tervitan siin ka härra Kukani väga arukat kommentaari, et ainuke asi, mida me praegu teha saame suurema kriisi vältimiseks ja tsiteerin ühte Albaania poliitikut, Albaanias võib tekkida kodusõda. praegu ainuke asi, mida me teha saame, on väljendada ennast ühel häälel Euroopa Komisjoni eestvedamisel, et igasugune otsus kinni pidada olemasolevatest õiguslikest sätetest on võimalik ja mitte midagi muud ei tohi seda. me peame kinni pidama põhiseaduslikest sätetest ja õiguslikest sätetest, kui me seda, me, me peame ainult seda toetama. kui me seda ei tee, siis võib tõesti tekkida vägivald ja kodusõda. suur tänu veel kord toetuse ja solidaarsuse eest, mida te mulle üles näitasite ja ka selle eest, et te president Puuseki poole pöördusite. suur tänu, härra Kassuliides, palun. Yes, thank you, chairman suur tänu, härra esimees. tõepoolest on selge, et Albaanias on väga suur erinevate poolte eristumine, kuid samas on suured erakonnad ka üksteisele väga lähedased. ja selle asemel, et rääkida erinevate poolte vastutusest tekib küsimus, kas nõu andvad teenistused seal ei ole samuti vastutavad selle eest, kuidas äh, valimised toimuvad. mul tekib küsimus, kuidas ei antud nõu, et valimiskastide, vabandust, valimissedelid oleksid pidanud olema erinevat värvi, siis vastavalt kas hääletati linnapeade või erinevate volikogude pärast. ja kuidas praegune ameti, praegused ametivõimud on lubanud, et äh, erinev, erinevatesse valimiskastidesse pandi erinevate hääletuste sedeleid. ainult siis oleks võimalik olnud vältida igasugust segadust. ja kolmandaks, selle par-, parlamendi jaoks on väga oluline, et kui me hakkame üht või teist toetama, siis me ainult õhutame konflikte ja see ei aita kuidagi Albaaniat ega nende rahvast tulevikus. kui me hakkame siin vaatama, kuidas tehti üks kord ja kuidas tehti teine kord, jätkem see vastavate võimude pädevusse ja ma loodan, et õigussüsteem Albaanias töötab miks me siis üldse räägime, kui see ei tööta, miks me siis üldse räägime Albaania võimalikust kandidatuurist Euroopa Liiduga liitumisel? suur tänu, palun, härra Tannuk. jah, pärast kõiki neid kommentaare tahaksin kinnitada üle meie fraktsiooni konservatiivide seisukohta, et Euroopa Parlament ei tohiks jälgida kohalikke valimisi. ma muidugi austan väga härra Kukanit ja juhatuse otsuseid, kuid ma arvan, et see oli iseenesest vale otsus neid valimisi jälgida ja ma arvan, et kohalikke valimisi peaks jälgima kas regioonide komitee või nõukogu, Euroopa Nõukogu, kuid ma arvan, et meie ei ole kohalikud esindajad, seega me ei peaks jälgima kohalikke valimisi. kas me oleme julgustanud seal valimisreformi, kas me oleme erinevate erakondade vahelist leppimist julgustanud, ei, ma ei usu, kas Albaania on nüüd muutnud paremaks riigiks Euroopa Liidu liikmesriigi kandidaadina, ei ma lähen sellel nädalavahetusel Makedooniasse, et seal kampaanias osaleda ja neil tekib küsimus, miks üldisi valimisi sellises äh, ohustatud riigis nagu Makedoonias ei jälgida, kuid me saadame ometigi delegatsioone jälgima kohalikke valimisi Albaanias. suur tänu ja lõpetuseks kolleeg Kumutsakos, palun ήμουν και εγώ μέλος της... Suur tänu! Ka mina osalesin Albaania delegatsioonis. me lahkusime sealt üheksandal mail. valimisjaoskonnad olid juba siis suletud ja nüüd, viisteist päeva hiljem, on meil ainult väga ähmane arusaam valimistulemustest, kuid tundub, et need valimistulemused siiski on lõplikud, kuid nende häälte ülelugemine on võtnud viisteist päeva ja juba ainult see asjaolu näitab selgelt, kui kaugele on arenenud valimisprotsess Albaanias. ma arvan, et siin ei ole vaja detailidesse laskuda, nagu härra Kasuliidis ütles. hoolimata sellest, kuidas me hindame valimisi Albaanias, jõuame alati ühele poliitilisele, samale poliitilisele järeldusele, et Albaania ei ole tärkav demokraatia, sest äh, Albaanias olnud demokraatia üle kümne aasta ja me ei saa seda asjaolu kõrvale jätta, kui me oma hinnangu anname. on selge, et see, kuidas olulised demokraatlikud protsessid toimivad, on oluline ja Albaanias see ei toimi, kui me võrdleme neid oma standarditega. seega me peame lihtsalt sellele järeldusele tahes-tahtmata jõudma. ma arvan, et me peame lähedalt jälgima, kuidas poliitiline olukord seal areneb, seal on palju pingeid, palju lõhestusi ja me peame kindlasti seda meeles pidama. mida, vastuseks sellele, mida härra Tennok ütles, et äh, võib-olla me ei oleks pidanud sinna minema, kahtlemata pidime me seal olema, et paremini saada ülevaadet olukorrast Albaanias. nagu te teate, Albaania tahab algatada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja ma arvan, et Euroopa Parlament langetas õige otsuse, kui otsustati saata vaatlejaid ka Kimara piirkonda. seal oli väga tugevaid pingeid, mis äh, lõppesid isegi surmajuhtumitega. ma arvan, et see annab meile lootust, et äh, kuivõrd äh, praegustel valimistel ei olnud selliseid pingeid ja mingisuguseid kaebusi ei esitatud valimiste kohta selles piirkonnas, siis see on väga julgustav. tahaksin veel lõpetuseks mainida midagi, mille pärast inimesed Albaanias väga muretsevad. kui nad kohalikel valimistel valivad, siis nad ei saa aru, miks valimissedelid ja valimiskastid tuleb viia mingisugusesse kesksesse kohta, kus hääled üle loetakse. Nad on väga nördinud selle üle neile vastatakse, et olukorda peab kontrollima tsentraalselt, sest kui hääled loetakse üle kohalikul tasandil, siis on väga raske kontrollida, kas mingeid probleeme tekib. ja ma arvan, et ainult selline vastus juba peaks meis muret põhjustama. kolleeg Kukan. suur aitäh nüüd härra Kukanile lõpetussõnad suur tänu, härra esimees, tahaksin öelda lõpetuseks vaid paar lauset, tänan kolleege, kes osalesid selles lühikeses arutelus. tänan kolleege, kes olid missioonis osalised ja kes siin pakkusid lisainformatsiooni ja nagu härra Kasuliides ütles, meie ei ole Albaania valimisseaduse eksperdid ja me ei peaks mingit hinnangut andma institutsioone, kes saavad seda teha hoopis paremini, nemad on selleks hoopis kvalifitseeritumad. kordan aga üle, et ma tahaksin siin veel kord toetada härra Kasuliidest selles osas, et kui me laskume sellesse arutelusse, siis meile see kasu kuidagi ei too. võib-olla tähendab see seda, et äh, lahkhelid veelgi süvenevad. me peame tegutsema ühtselt, rääkima ühel häälel. ei ole kahtlustki selles osas, et äh, valitsus ja siseministeerium tegid väga head tööd valimisi ette valmistades ja valimispäeva enda osas mingisuguseid kahtlusi ei tekkinud aga siis algab val-, äh, häälte ülelugemine ja siis järgneb see protsess, et peab ka nõustuma valimiste tulemustega ja ma arvan, et siin tekib sama olukord nagu kahe tuhande üheksanda aasta juunikuiste parlamendivalimiste järel. seda tuleks tõsiselt arvesse võtta viimases raportis ei saanud äh, Albaania kandidaatriigi staatust ja kui selline kriis Albaanias jätkub, siis on see riigile endale väga halb ja väga halb ka albaanlastele. ja see peakski meile kõige suuremat muret valmistama. Charles Stanoki märkustest enne kui otsustati saata delegatsioon Albaaniasse, siis räägiti sellest, ühehäälsust ei saavutatud, otsus lihtsalt tehti. ja otsustati mitte saata äh, vaatlusmissiooni Makedooniasse parlamendivalimiste ajal, nii et võib-olla siis äh, tekib küsimus, kas jääda nende reeglite juurde, mis juba olemas on või äkki peaksime looma erandid, arvestades poliitilist olukorda konkreetses riigis, kuhu siis ilmtingimata delegatsioon on vaja saata, suur aitäh! suur tänu! kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, käes on aeg esitada küsimusi Euroopa välisteenistusele aga meie kolleegi Kaminskit siin ei ole, nii et seega peame ootama kümme minutit, nii et koosolek katkeb kümneks minutiks.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 pöördusin meie kolleegi Kaminski poole. saabunud on aeg esitada küsimusi Euroopa välisteenistusele. kõigepealt kuulame ära härra Kaminski avalduse, mis esitati Andrew Potsoputu ähm, vahistamise kohta Valgevenes, mis oli suunatud proua Ashtonile. kuna kuue nädala jooksul me ei saanud kõrge esindaja vastust, nagu on ette nähtud, siis härra Kaminski palus, et vastavalt kodukorrale võtaksime me selle oma e, koosoleku päevakorda ja seega annan talle sõna, et ta saaks esitada oma küsimuse. ja et Euroopa välisteenistus e, saaks ka vastata. teda esindab siin härra Mäkis. härra Kaminski, teil on sõna suur tänu, härra esimees. täna möödub viiskümmend päeva sellest, kui üheteistkümnendal veebruaril vahistati see toimetaja, talle määrati üheteistkümnendal veebruaril karistus, sellepärast et ta osales üheksateistkümnendal detsembril Minskil meeleavalduses. kohus otsustas, kohus väitis, et ta oli aktiivne meeleavaldusel osaleja, kuigi tegelikult täitis ta lihtsalt seal oma ajakirjaniku ülesandeid Öeldakse ka, et Valgevene võimuorganid üritavad seda karistust pikendada, seda kinnitab ka see, et ta on juba praegu olnud vangis viiskümmend päeva. seega esitasin komisjonile küsimuse ja selles nõudsin vastust selle kohta, kas kõrge esindaja teab seda fakti ja mida ta plaanib teha. ja ma tahaksin siis vastust oma küsimusele. suur aitäh! annan sõna välisteenistuse esindajale selleks, et ta vastaks. suur tänu, härra esimees! välisteenistuse nimel tahaksin öelda, et nii palju kui meie siin teame, siis esimest korda on tegemist küsimust äh, tunniga siin ahvetis ja sellest on möödunud juba mitu aastat, kui meil seda või ma juba tükk aega, kui mul ei ole seda võimalust olnud. väliskomisjoni ja välisteenistuse vahel sellist süsteemi veel paigas ei ole, ma loodan, et kiiresti seda tehakse, aga igal juhul välisteenistus on valmis vastama lugupeetud härra Kaminskile mõnda aega pean aga rääkima menetlusküsimustest. eelmise aasta juunis muutis parlament oma menetluskorda selleks, et saaksid eh, parlamendiliikmed esitada otseküsimusi kõrgele esindajale, see on eh, uus reegel sada seitseteist lõige üks see on väga teretulnud muudatus, mis kajastub, mis tuleneb siis Lissaboni lepingu jõustumisest, kuid samas peame nentima, et me ei saa aru, miks kirjalikud, kirjalikke parlamendi küsimusi esitatakse endiselt vaid nõukogule ja komisjonile. mina räägin siin välisteenistuse nimel, aga tema esitas, härra Kaminski esitas küsimuse nõukogule ja seega meie peame siis nõukogu poole pöörduma, et teada saada, mis nüüd edasi on juhtunud. ja nõukogu vastus oli järgmine, et kõik vastused küsimustele, mis esitati ametlikult nõukogule, isegi kui need on vaid menetlusalased peavad saama nõukogu poolse kinnituse ehk siis ministrite tasemel ja äh, erinevalt küsimustest nõukogu komisjonile ei saa need olla suunatud kõrgele esindajale ja nemad ja ka nõukogu ei saa vastata kõrge esindaja nimel, sellepärast et kõrge esindaja volitused lähevad kaugemale nõukogu omadest. nii et nii palju saime siis nõukogust teada see menetlus on aeganõudev ja seetõttu ei saanud te küsi-, küsimusele vastust varem. selliste küsimuste suunamine tulevikus otse kõrgele esindajale tähendab seda, et te saaksite kiirema vastuse. nii et äh, siin äh, annan teile edasi info, mille ma sain nõukogult. kahekümne kaheksandal aprillil saite, sai lugupeetud parlamendiliige vastuse nõukogult ja vastus ütles, et kuna tegemist on küsimusega kõrgele esindajale, siis parlamendi liige peaks küsimuse suunama otse kõrgele esindajale vastavalt artikli sada seitseteist lõige üks parlamendi kodukorrast. oleme pidanud nõu ka parlamendi vastava teenistusega, et saada öö, ähm, rohkem infot selle kohta, kas on võimalik parlamendiliikmetele esitada küsimuse otse kõrgele esindajale ja nüüd oleme jõudnud järeldusele, et ei ole võimalik parlamendiliikmetele esitada otse küsimusi kõrgele esindajale. see töö on käimas, ma olen saanud ka äh, selle vastava vormi esialgse vormi, vast-, mil, mida saavad kasutada parlamendiliikmed tulevikus selleks, et esitada küsimusi mitte ainult nõukogule ja komisjonile, vaid ka kõrgele esindajale ja läbi sel-, ja läbi, ja seeläbi siis ka ähm, nõukogu presidendile. aga see süsteem veel ei tööta ja kuna see veel ei tööta, siis ei saa ka esitada kõrgele esindajale küsimusi, vähemalt mitte otse ma saan aru, et siin on tegemist nädalate küsimusega. ja ma loodan, et tänane olukord ei kordu. aga ma tahaksin sisuliselt ka vastata ja vabandan, et nii palju aega olen kulutanud menetlusteemadele, aga härra Kaminski ja härra ja ülejäänud parlamendiliikmed, ma loodan, et nad kõik mõista-, mõistavad, mis siin täpselt juhtus. kui me saime teada, et sellega oli probleeme siis äh, vaatasime seda küsimust ja kõrge esindaja on nüüd vastanud härra Kaminski küsimusele. vastus saadeti kirjaga härra Kaminskile eile. sellele kirjutas alla ka asesekretär härra Popovski. ma saan aru, et härra Kaminski seda kirja kätte ei ole saanud, mis saadeti tema büroosse eile võin selle talle siin ka edasi anda, aga kui teid huvitab, siis äh, sisuliselt, äh, sisulise vastuse loeksin ette, mis vastab äh, algsele küsimusele esimesel märtsil, esimesel märtsil esitatud küsimusele, aga mis siis ähm, lisab ka ajakohastatud informatsiooni, mis pärineb kahe päeva tagant, nii et kui härra Kominski soovib, siis loen vastuse ette või siis annan selle kirja talle üle. härra Kominski, kuidas te vastate? härra esimees, mul on tunne, et see teema, millest me räägime ja mina räägin Valgevenest ja mitte menetlusest, on nii oluline, et ma arvan, et oleks väga oluline, kui läheks ka protokolli kirja see, mida ütlevad välisteenistuse esindajad selle konkreetse härra äh, Potšobuti küsimuse kohta. nii et ma tahaksin, et välisteenistus loeks, et selle, loeks selle kirja ette. see on siis parlamendisaadiku soov. jah, see on minu soov, ma olen härra Kaminski ja mina seda soovin. jah, ma olen teiega nõus, ise ütlesin sama suur tänu, härra esimees, ja loomulikult äh, teeme seda, mida lugupeetud parlamendiliikmed on soovinud. loen siis äh, ette äh, lugupeetud kõrge esindaja Catherine Ashtoni vastuse, nagu see ka edastati härra Kaminskile. kõrge esindaja tänab lugupeetud parlamendisaadikut, et ta juhtis tähelepanu opositsiooni aktivisti ning kodaniku ähm, ühiskonna aktivistile Andrei Potšaputile ja palub ajakohastatud inform-, informatsiooni Andrei Potšabuti kohta ja ta on ka Valgevene Poola kodanike mitteregistreeritud ühingu liige. Valgevene ähm, salateenistus äh, arreteeris Kodnus Andrei Potšoputi ja ma vabandan, kui ma nimesid päris hästi ei häälda, ja äh, tõi ta järgmisel päeval kohtu ette, ta mõisteti äh, süüdi üks koma seitsekümmend viis miljonit Valgevene rubla, mis on umbes nelisada viisteist eurot ja äh, lasti seejärel vabaks. vastavalt Charter seitsmekümne üheksa internetileheküljele äh, Minskis äh, korraldati meeleavaldus selle karistuse vastu, mis olevat liiga leebe. ja siis Minski kohus mõistis ta viieteistkümneks päevaks vangi, sellepärast et ta osales sanktsioneerimata meeleavaldusel, mis järgnes üheksateistkümnenda detsembri valimistele. vastavalt meie andmetele kümnendal märtsil sai härra Potšaput prokuratuurilt hoiatuse sellepärast, et ta ilma akrediteeringuta töötas Katšeta Poboskale. kahekümne, tuhande üheksandal aastal, kahekümne neljandal veebruaril tema litsents aegus ja ta ei ole seda uut litsentsi saanud, kuigi tema artiklid endiselt ilmuvad internetis. edasi süüdistati teda tingimisi vabastamise tingimuste rikkumises vastavalt karistusõigustiku artikli kolmsada kaheksateist. ta osales videokonverentsil Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmetega, mis rääkis val-, suhetest Valgevene, Venega. sellest ajast peale on härra äh, Potšaput äh, olnud ähm, eeluurimise vanglas ja vastavalt äh, tema lähedastele, et lubati tema naisel teda külastada viiendal mail. kahekümne seitsmendal aprillil oli see samuti võimalik. väidetavalt on härra Posobutil võimalik äh, saada ja saata kirju, kuigi äh, ülekuulamisi on olnud väga vähe. kolmeteistkümnendal mail esitati talle ametlik süüdistus, sellepärast äh, et ta öö, solvas presidenti seda siis artikli kolmsada kaheksateist alus, alusel ja edasi ka artikli kolm kuus seitse alusel, millele vastavalt on võimalik mõista inimene vangi kas kaheks või kolmeks aastaks. meie andmete kohaselt on võimuorganid avaldanud pidevalt survelt härra Potšaputile eh, kättemaksuks tema ajakirjaniku tegevuse eest Minskis Euroopa Liit peab sellel sündmusel silma peal ja ka sarnastel juhtumitel. kümnendal aprillil Euroopa Liidu kõrge esindaja ähm, esindaja äh, rääkis äh, sõltumatu ajakirjanduse äh, survestamisest Valgevenes. Euroopa Liidu teeb väga murelikuks Andrei Potšaputi arreteerimine siis, äh, kui ta oli teel Euroopa Liidu delegatsiooniga kohtuma Minskis ja see on järjekordne näide sellest, kuidas Valgevene võimuorganid rikuvad inimõigusi üheksateistkümnenda detsembri äh, valimistest saadik. Euroopa Liit mõistab tugevalt hukka igasuguse tagakiusamise ja rateerimise, äh, kui tegemist on Valgevene sõltumatu ajakirjanduse liikmetega ja äh, ka sõnavabaduse, ühinemisvabaduse ning pressivabaduse rikkumise. Euroopa Liit kutsub äh, Valgevene võimuorganid üles lõpetama äh, sõltumatute ajakirjanike kohtu ette toomise kas laimu või mõne teise süüdistuse alusel. ühtlasi peab, peavad Valgevene võimuorganid täielikult tegema koostööd OSCE-ga nagu parlamendiliikmed teavad, siis Euroopa Liidul, liit on alati hukka mõistnud kõikide poliitilistel põhjustel inimeste vangistamise. Euroopa Liit kasutab kõiki oma kasutuses olevaid instrumente, sealhulgas ähm, ka äh, jätkuvat äh, poliitilist survet selleks, et vabastataks härra Potšabut ning ka teised äh, opositsionäärid, kes, kuid nende vabastamine on mõningates tingimustes väga raske. lugupeetud härra esimees, parlamendiliikmed, see oli kõrge esindaja vastus, mille me andsime, mis on saadetud edasi ka härra Kaminskile. ja seal on ka härra Popovski äh, seletuskiri, mis on lausa poola keeles. suur aitäh, ma palun ametlikult äh, härra Kaminskil meile ütle, kas teda rahuldab see vastus, mis ta suur aitäh. jah, mind rahuldab see vastus. tahaksin teid tänada väga selle vastuse eest, need sõnad on mulle väga olulised. ja kindlasti kuulatakse neid nii Poolas kui Valgevenes ja Poolale pakub see teema erilist huvi. see vastus kinnitab üle minu suure usukõrgesse esindajasse ja tervesse välisteenistusse. välisteenistus ei ole unustanud seda, et aluslepingutega oleme me seotud väärtustega, vabaduse ja demokraatia põhimõtetega. ja seega olen väga tänulik sellest, et välisteenistus aktiivselt ka nende väärtuste eest seisab härra esimees, kui lubate, siis tahaksin esitada teile üleskutse selleks, et ähm, pidada, äh, hoida silma peal sellel, et kuidas Lukašenka äh, režiim äh, kohtleb opositsiooniliikmeid ja võib-olla peaks pikendama seda musta nimekirja, kellele on keeld Euroopa Liitu tulla lõpetuseks tahaksin veel väljendada lootust, et need menetlusprobleemid on seotud vaid sellega, et me alles õpime siin konkreetselt opereerima Lissaboni järgsel perioodil. suur aitäh, kallid kolleegid! kui me jätame selle menetluse kõrvale, siis tõesti oleks hea, et me või vabandust, kui jätaksime selle sisulise küsimuse kõrvale, siis peaksime mõtlema, kuidas töötada välja selline kiire ja lihtne menetlus, et saada vastused küsimustele kiiremini ja tõhusamalt vastavalt parlamendisaadikute nõudmistele, sest et küsimuste esitamine on süsteem, mis toimib paljudes parlamentides väga hästi ja kui me sellist mehhanismi tahame, siis peame mõtlema, et kuidas seda täpselt korraldama peaks. nüüd järgmine päevakorrapunkt on number neliteist, tagasiside Iraagiga suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni kahekümne kuuendast kahekümne üheksanda aprillini toimunud Bagdadi ja Erbili visiidi kohta. tegemist oli esimese sellise visiidiga, sest et varem julgeoleku põhjustel ei lubatud meid Iraaki, härra Stevenson, härra Mauro, härra Katšin käisid äh, Bagdadis ja Erbilis. tahaksin anda sõna härra Stevensonile selleks, et ta meile teeks ülevaate oma visiidist. Um, right... suur tänu, härra esimees, nagu te väga õigesti ütlesite, tegemist oli erakorralise võimalusega, sest äh, me lõime delegatsiooni suhtlemiseks Iraagiga pärast valimisi ja nüüd oleme käinud seal kaks korda. meie esimeste konverents oli palunud seda ja nüüd me siis sai, käisime seal kohal ja komisjoni esimeeste konverentsi nõudmisel said need siis ka teoks. me kohtusime väga kõrgete inimestega, ainult härra Malikiga ei olnud meil võimalik kohtuda, sest ta oli Lõuna-Koreas, aga me kohtusime president Talabaniga, siis parlamendi esimehega esindajate, nõukogu esindajatega, see on tegelikult valitsuse ainus toimiv osa, selgitan seda hiljem, siis esindajate nõukogu kolme komisjoni juhiga, julgeoleku, välisasjade ja inimõiguste komisjoni esimeestega, aseesimehega äh, Salem Muklakiga, Arshel Sarabiga, kes on välisminister, ÜRO peasekretäri eriesindajaga, kes käis ka siin komisjonis natukene aega tagasi ja meil olid kohtumised ka Jim Jeffriga, kes on USA suursaadik ja otse loomulikult ka Euroopa välisteenistus oli väga tähtis, kes meie programmi koostas ja meid saatis ka Poola suursaadik Iraagis Stanislav Smolin, kes aitas meid meie visiidi ajal väga palju aprillis käisime Marsut Barsaniga, kes on äh, Kurdistani autonoomse piirkonna president, äh, Kurdistani parlamendi esimehega, peaministriga, Salemiga ja kohtusime ka Al-Rakia juhiga, doktor Alaviga, kes oli sellel hetkel Erbilis Jerbilli valitsusjuhi Kanavat Hediga, Marshal Martinovaga, kellega me rääkisime kristliku vähemuse olukorrast ja opositsioonipartei, eh, Koraani partei juhiga. põhilised eh, küsimused, millest me rääkisime, oli otse loomulikult Araabia kevad, eh, mida vaadatakse väga tõsiselt äh, võib-olla isegi rohkem tõsisemalt kui siin just Iraagis. Nad võrdlesid seda Berliini müüri langemisega, aga kardetakse, et sündmused Süürias, kus on väga suur kurdi äh, vähemus ja kristlik äh, vähemus, et, äh, et need inimesed võivad põgeneda Kurdistani ja nagu te teate, Kurdistan on praegu juba üle ujutatud põgenikest, seal ei ole varjupaiku, koole, haiglaid. Bishop Water rääkis meile, et palun öelge oma kolleegidele Euroopas, et ärge saatke raha Kurdistanile selleks, et ehitada kirikuid, kristlikke kirikuid, meil on vaja hoopis koole, maju, ja haiglaid äh, kristlastest põgenike aitamiseks, keda on sadu tuhandeid seal. rääkisime poliitilisest olukorrast Iraagis. rahvusliku ühtsuse valitsus, millel, mille moodustamiseks kulus kaheksa kuud pärast valimisi ja rahvusliku ühtsuse valitsus äh, loodi kokkulepete aluses, alusel, kus on üheksa klauslit, mis äh, panevad kokku suure koalitsiooni kõik nõudmised ning äh, ükski nendest üheksast klauslist pole siiamaani leidnud rakendamist. kolm võtmetähtsusega ministeeriumit on julgeoleku, kaitse ja ja kultuuriministeerium on olnud kõige tähtsamad, aga ministreid ei ole paika pandud ja kolme ministri pädevused on siis peaministri käes, nii et Nürjal on Mikil peaministril on veelgi suurem võim Iraagis. ka strateegilise poliitika riiklik nõukogu, mida pidi aidata Alavi Alarakia parteist looma, kes tegelikult sai valimistel ühe hääle rohkem kui Nurel Al-Miki partei. ja, aga Nurel Al-Mikist sai peaminister ja tema pidi strateegilist nõukogu juhtima, kuid seda pole loodud nii et paljud poliitilised juhid, kellega me rääkisime, ütlesid, et nad loodavad, et äh, toimuvad enneaegsed valimised, äh, sellepärast et äh, praegu on tegemist äh, väga raske patiseisuga. eelarve õnnestus vastu võtta, kuid kõik muud seadusandlikud algatused on jäänud toppama selle raske olukorra tõttu me rääkisime ka majanduslikust olukorrast ja kuna julgeoleku küsimus on Bagdadis ikka väga-väga kiireloomuline ja me nägime ka ise, et olukorras, olukord Bagdadis on väga raske, kaheksakümmend ühte politseinikku rünnati viimase kolme kuu jooksul, enne kui me sinna läksime. meile näidati suuri auke, et teedes enne kontrollpunkte. Need olid tegelikult pommikraatrid, mis olid tuhandeid inimesi tapnud, nii et pommirünnakud äh, süütamised, äh, raketirünnakud on ikka veel osa igapäevaelust. Äh, on probleeme ka elektrivarustusega, vahel on elektrit ainult kuus tundi päevas Ramadani ajal suvel on õhutemperatuur viiskümmend kraadi ja moslemi kogukond ei tohi juua isegi mitte vett, rääkimata söömisest äh, päevasel ajal ja see on väga-väga ohtlik, kui ei ole elektrit ja kliimaseadmeid. nii et tõesti, tegemist on väga-väga raske küsimusega, mis võib endaga kaasa tuua ka vägivalda. peale selle on probleeme äh, naftavarustusega, loodetakse majanduskasvu ja Kurdistanis me nägime, et äh, majanduskasv kasvab iga aasta umbes kümme protsenti, Kurdistani majandus äh, on väga-väga heas olukorras ja seega ka julgeolekuolukord üks kõige tähtsamaid küsimusi, mida me tõstatasime pea kõikidel kohtumistel, oli meie suur mure protestide pärast äh, kaheksandal aprillil Kamprasis toimunud rahutuste pärast, kus Iraagi armee tappis äh, protestante, kolmsada inimest sai ka haavata. Need ja nendele raskelt haavatud inimestele ei ole antud adekvaatset med-, meditsiiniabi ja ja kõige parimaks lahenduseks äh, leiti see, et Ashrafi laagrist äh, need kolmsada viiskümmend tuhat inimest äh, viiakse mujale, aga see tähendab seda, et äh, Mužedini organisatsiooni juhte tuleb veenda mitte ainult äh, Ashrafi osas aga tuleb rääkida sellest küsimusest ka Pariisis. kohe pärast Iraagi visiiti ma käisin Pariisis ja rääkisin ka seal sellest küsimusest ja veensin sealseid inimesi, et nad äh, oleksid nõus selle lahendusega ja meil Strasbourgis äh, eelmise täiskogu ajal toimus ka pressikonverents äh, ning paranes Ashton äh, ja kakskümmend seitse liikmesriiki peaksid ka toetama seda, nimelt oleks, et et kolme tuhande nelisada põgenikku tuleks äh, saata Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kus on nende sugulased äh, või ka USA-sse, Kanadasse või mõnda teise riiki, mis on valmis meid aitama selleks, et vältida äh, Äh, tapmisi ja veresaune, kuna iraaklased on öelnud, et nad soovivad, et olukord aasta lõpuks lahendatakse. aga rääkisime Euroopa Liidu suursaadikutega Euroop-, Iraagis ja nad ütlesid, et äh, Iraagi ametivõim ei tohi nii-öelda auhinnata selle eest, et nad inimesi riigist äh, minema peletavad, mis on nagunii ametivõimude eesmärgiks. nii et me panime paika tingimuse. nimelt, et Iraagi valitsus peab äh, Ashrafi laagrist äh, oma sõjaväed tagasi tõmbama, lubama ajakirjanikel äh, ja sõltumatutel vaatlejatel laagrisse minna. Eh, kinnipeetavatele haavatutule tuleb eh, meditsiiniabi anda ja lubama ka veresauna rahvusvahelist uurimist veresauna, mis siis toimus kaheksandal aprillil ja alles siis, kui need eeltingimused on täidetud, võime olla piisavalt kindlad, et Iraak soovib meiega läbirääkimisi alustada selle üle, kuidas me saaksime aidata olukorda lahendada pikaajalises perspektiivis. Ashraf oli ka esmaspäeval Välisasjade Nõukogus arutlusel, kus Paradise Ashton tõstatas selle küsimuse ja protesteeris Iraagi valitsuse käitumise vastu Ashrafis. nii et äh, ma loodan, et me saame toetust selleks, et lõplikult lahendada see küsimus ja et veresaun ei korduks. me tegime ka ettepaneku ühismenetluse konverentsi kohta Poola eesistumise ajal, kuuendal ja seitsmendal detsembril peaks see toimuma koos komisjoni, nõukogu ja parlamendiga, selleks et äh, vaadata nafta- ja gaasivarude potentsiaal üle ja mõelda, kuidas Euroopa Liidu investeeringuid kaasata sealses regioonis, üleüldiselt ärivõimalused üle vaadata, aga ka põllumajandussektor ja teenuste sektor ja komisjon oli väga avatud sellele ettepanekule ning Poola on juba öelnud, et äh, sellest konverentsist saab üks äh, tähtsamaid üritusi Poola eesistumise ajal, nii et tegemist oli tõesti väga huvitava algatusega. Äh, lõpuks me kirjutasime alla ka ühisele deklaratsioonile Euroopa Liidu ja Iraagi koostöölepingu jõustamiseks, mis kirjutati alla eelmise aasta lõpus, et arendada inimõiguste, hariduse, soolise võrdõiguslikkuse küsimusi, nii et tegemist oli tõesti väga tähtsate, tõsiste kohtumistega ja me loodame, et meil on võimalik tervitada neid inimesi, keda me Iraagis kohtasime ka Euroopas varsti selle nädala neljapäeval ja reedel tuleb energiaminister äh, siia selleks, et kohtuda volinik Oettingeriga, nii et ma loodan, et meil iraaklastega õnnestub tõesti tulevikus äh, pidada korralikku tõhusat koostööd ja ma olen väga tänulik äh, sellele komisjonile siin, et andsite mulle võimaluse täna siin rääkida. kahjuks olete mind pannud kaasjuhtima sotsiaaldemokraatide konverentsi täna õhtul. mul on üks teine kohtumine, mis puudutab ka Iraaki täna õhtuni ja ma pean seda juhtima, nii et kahjuks ma ei saa sellele üritusele minna ja mul on sellest väga kahju. suur tänu! suur tänu! mul on väga kahju, et see juhtus, ütleb härra Pasku. aga ju me siis ei teadnud, et teil on täna õhtul veel ka teine koosolek ja eks meil tuleb siis lihtsalt sellega leppida. nüüd härra Mauro, palun. suur tänu, ma ei hakka üle kordama seda, mida mu kolleeg just ütles, kuid tahaksin siiski paar märkust teha kas ma aga võiksin kõigepealt ühe sisulise kommentaari teha. loodan seda ka täna pärastlõunal kuulamise ajal üle korrata. paradoks on selles, et Iraagis inimesed surevad, sest nad tahavad elada. inimesed, kes keelduvad loobuda oma õigusest töötada ja aidata kaasa riigi demokraatiale, on hukkumisele määratud. ja see on vastuoluline. ja toon teile mõned näited meie reaktsioonist sellele, mis toimub Iraagis. tõin nad välja ka siis, kui pidasime arutelusid proua Ashtoniga täiskogul nägime, et Euroopa Liidu struktuurid Iraagis on täiesti ebaadekvaatsed. mitte personal ei ole ebaadekvaatne, nad on väga pühendunud ja keskendunud oma tööle, kuid me räägime siin ainult kahest inimesest. kuigi nüüd on seal ka öö, äh, saadik Mm, nad töötavad Briti saatkonna ruumides ja see jätab mulje, et Euroopa Liit on täielikult sõltuv ühest võimust, kes on püüdnud olukorda Iraagis stabiliseerida ja uus saadik on lihtsalt üks nendest inimestest. nii et selleks, et näidata, kui ebaadekvaatne see olukord on, võrdlesin seda Euroopa Liidu esindatusega Bahama saartel, kus on seitse isikut. me peame aru saama, et neljakümne miljoniline riik, kus on strateegiline, kultuuriline, ajalooline ja poliitiline tähtsus ja meie esindatus seal Euroopa esindatus, kus meil on võimalus näidata, mida me saaksime ära teha sõjajärgses olukorras, on täiesti alaesindatud. ja teine kommentaar. puudutab Ashrafi laagrit lisaks sellele, mis härra Stevenson just ütles, see info, mis meie saime pärast välisministrite kohtumist esmaspäeval, ei olnud kuigi julgustav. tundub, et üldine lähenemine on see, et see probleem tuleb kohalikul tasandil ära lahendada. kui te arvate, et humani-, humanitaarset lahendust võib leida kohalikul tasandil Iraagis või Iraanis, siis äh, ei tundu need lahendused kuigi adekvaatsetena. nii et me oleme probleemist teadlikud ja ma loodan, et mitte keegi ei tee homme nägu, et nad ei ole midagi näinud või kuulnud. nii et me seame need kolm tuhat inimest vabatahtlikult ohtu, sellepärast et me ei taha võtta vastutust nende tuleviku eest. ma räägin siin humanitaarsest aspektist lähtudes, ma ei kavatse siin mingisuguseid poliitilisi kohtuotsusi langetada. Iraagi parlamendis ja meie kohtumistel Ameerika Ühendriikide saadikuga me nägime, et äh, siin on äh, tegelikult äh, väga keerukas olukord. ja veel üks kommentaar vähemuste kohta. loomulikult on tegemist teemaga, kus on väga suured probleemid ja me püüame olukorda stabiliseerida. kohtusime kolleegidega Erbilis, kus me kohtusime ka katoliku piiskopiga, kaldaja piiskopiga ja nagu härra Barzani ka ütles, nägin, oleme näinud öö, äh, Iraagist põgenevate kristlaste probleemi, kes suunduvad Jordaaniasse ja Süüriasse, kuid kui te vaatate seda, mis toimub Süra-, Süürias, siis seal toimuvate sündmuste tõttu need inimesed ilmselt pöörduvad peagi tagasi. nii et peagi võib meil tekkida uus humanitaarkriis Kurdistanis mis tundub olevat ainuke piirkond, kuhu kristlased saavad minna. see on ainuke koht, mis on valmis neid vastu võtma. nii et me tundsime, et väga oluline on kurdi juhtidega läbirääkimistel välja tuua eesmärkidena kõigepealt Euroopa Liidu parem esindatus Erbilis näiteks võib-olla Euroopa Liidu esindus Erbilis endas, nii et seal saaks võtta äh, see vajalik vastutus seal selles ma-, maailma piirkonnas. ja lõpuks Bagdadi kohtumisest ja sellest poliitilisest segadusest mis seal valitseb. eriti, mis puudutab äh, Al-Maliki valitsust. poliitilised otsused muudavad julgeolekuolukorda veel keerulisemaks. see on nagu koer, kes oma saba hammustab ja seal ei ole võimalik luua tõelist rahvusliku ühtsuse valitsust, kui me ei saa selgeid tulemusi valimiskastidest. siis on raske luua stabiilset valistust ja see viib julgeoleku halvenemisele. sellepärast ma arvan, et Euroopa hääl on seal väga oluline, nad ootavad, mida meil on öelda ja tahaksingi sellepärast lõpetuseks teid üles kutsuda pöörama tähelepanu proua Ashtoni osalusele. väga oluline on, et ta sinna peagi läheks. ja meil on vaja praktilisi lahendusi, mida me saaksime pakkuda iraaklastele välja. Inform. suur tänu. kindlasti informeerime kõrget esindajat teie seisukohast. nüüd härra Tannak. jah, kõik need märkused, mida ma tahtsin teha, said siin juba ära öeldud, nii et mul ei ole väga palju lisada. tahaksin ainult rõhutada seda, kui ebaadekvaatne on meie esindatus ja ehm, meie ressursside piiratus seal ja uus saadik on silmitsi väga kriitilise olukorraga nii humanitaarsest kui ka vähemuste aspektist ja sellepärast tahaksin esimees teie poole pöörduda, et te proua Ashtonile ja välisteenistusele selle mure edastataksite. me teame, et nende vahendid on piiratud, kuid Iraak on prioriteetne küsimus ja praegune olukord on seal täiesti ebaadekvaatne suur tänu, me kindlasti teeme seda. palun, härra Kelam. suur tänu, tahaksin kommenteerida, tahaksin kiita kolleeg Stevensoni selle väga realistliku lahenduse väljapakkumise eest Ashrafi laagri pikaajalise kriisiolukorra lahendamiseks. meie jaoks on praegu tegemist testiga e, Iraani demokraatiale. ja Ashrafi laagri elanikud on arendanud suurepäraseid suhteid naaberrahvastega, nad õpivad araabia keelt ja naabrid toetavad neid aktiivselt. seega on nad sulandunud Iraagi keskkonda Euroopa Parlament on läbi viinud ka kaks ametlikku läbirääkimiste vooru Iraagis ja ma olen väga rahul sellega, et proua Ashton on selle teema tõstatanud. kuid ta oleks juba varem võinud seda teha ja me oleksime saanud seda tragöödiat vältida. samuti jagan härra Mauro muret vähemuste teemal, eriti just kristlaste puhul Kurdistanis. viimane märkus, toetan täielikult seda ideed, et Euroopa Liit peaks olema tugevalt Iraagis esindatud. Iraak esindab tohutut potentsiaali. ja kui me tahame olla oluliseks osalejaks ülemaailmsel areenil, siis me peame sellistesse piirkondadesse rohkem ressursse suunama. samuti on selge vajadus Euroopa Liidu esindatuse järgi Põhja-Iraagis, näiteks Erbilis. suur tänu! härra Stevenson, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõigile kolleegidele, kes arutelus osalesid, eriti toetan härra Mauro kommentaare. tema osalus meie delegatsioonis selle komisjoni esindajana oli väga suureks abiks. ja tema kommentaarid, mida eh, härra Tannok ja Kelam samuti siin toetasid, mis puudutavad välisteenistuse ebaadekvaatset esindatust, on täiesti asjakohased. samuti on väga oluline, tuleb seda üle ja üle korrata, et proua Ashton külastaks Iraaki, ta on juba naaberriike seal külastanud ja ta peab ise nägema, kui ebaadekvaatselt on välisteenistus esindatud Iraagis. mis puudutab Ashrafit, siis Ameerika Ühendriikide saadik on olukorda veel keerulisemaks muutnud, tehes ettepaneku viia kolm tuhat nelisada laagri elanikku endisesse Ameerika Ühendriikide sõjaväelaagrisse. Ashrafi elanikud on selle ettepaneku tagasi lükanud ja öelnud, et kui nad peavad Iraagis hukkuma, siis nad võivad sama hästi hukkuda Ashrafis kui kusagil mujal. Iraan, kes on püüdnud seda laagrit juba aastaid hävitada ja avaldanud Iraagile survet selleks, see, et nemad on tagasi lükanud kolme tuhande neljasaja laagri elaniku ümberasustamise Iraagist väljaspool ja et nad nüüd on valmis leppima Ameerika Ühendriikide lahendusega laagrieelanikud Iraagis sees ümber asutada, näitab selle pakkumise ohtu ja see viib tõelise veresaunani. me ei tohi seda ideed aktsepteerida ja me peame rõhutama, et ainuke lahendus, millega äh, ka äh, Ashrafi elanikud äh, on leppinud, on tõesti ainuke võimalus. nii et suur tänu teile! suur tänu! tahaksin teile meelde tuletada, et kell kolm jätkame majandusliku ja sotsiaalse olukorra üle arutamist. meil on siin kuulamine volinik Füülega kes äh, esitleb meile nõukogu järeldusi, kuid ka peaaegu lõplikku nägemust äh, Euroopa Liidu naabruspoliitikast. ma loodan, et me kohtume siin uuesti kell kolm ja et meid saab siin olema väga palju, suur tänu!